teema juurde ja kõigepealt saab proua volinik Malmström sõna, palun. suur tänu, härra president, tere õhtust, äh, daamid ja härrad. kolme nädala pärast äh, on kümnes WTO ministrite konverents ees äh, Nairobis, seal tähistatakse ühtlasi WTO kaheksa, kahekümnendat aastapäeva ja see on esimene selline konverents, mis leiab aset Aafrikas tegemist on väga kriitilisel ajal aset leidva konverentsiga WTO jaoks. kõneleja katkestab. kas ma ootan mõned minutid? kõneleja jätkab. pärast äh, viimase taolise konverentsi edu Balil ja pärast seda, kui võeti kokku kaubanduse lihtsustamise leping, olid suured lootused, et me jõuame kõikehõlmava kokkuleppeni Doha arengukava osas ja Euroopa Liit tegi väga suuri jõupingutusi selle saavutamiseks. kahjuks ei ole väga mitmed riigid suutnud või tahtnud leida kompromissi kaubandust moonutavate subsiidiumide osas, mille nad pakuvad oma, mida nad pakuvad oma põllu meestele. Dohas on meie eesmärgiks, et tuleb võtta ära need piirangud põllumajanduselt, mis seda on äh, kütkes hoidnud aastaid. ministrite konverents peab langetama selgeid otsusi, otsuseid ja leppima kokku selles, mida tuleb teha edasi. Genfis äh, teeme me praegu väga tõsist tööd, et äh, kolme eesmärgi osas saavutada edusamme. kõik need e-, eesmärgid on saavutatavad ja need oleksid arengule väga olulised. esimene eesmärk, me tahame saavutada kokkuleppe kõikvõimalike ähm, äh, põllumajanduse eksporditoetuste piiramise osas ja see on äh, pidev ja jätkuv probleem olnud ja see tuleb lahendada koos Brasiilia ja teis- ja paari teise WTO äh, liikmega oleme me esitanud Euroopa Liidu nimel konkreetse ettepaneku eksporditoetuste, aga ka ekspordikrediitide ja ta-, teiste taoliste meetmete osas ma olen veendunud, et see on hea alus aruteludeks ja hea alus kompromissiks ja see võiks näidata ka seda, kui positiivselt võiksid mõjuda äh, võivad mõjuda sellised äh, suuremahulised äh, põllumajandusreformid, äh, mille meie siin Euroopa Liidus oleme läbinud. kui me neid reforme ei oleks läbinud, siis me ei suudaks iialgi koos Brasiiliaga teha ühtset ettepanekut ja nüüd teeme Genfis siis tööd selle eesmärgi toetuse, selle eesmärgi toetuse saamiseks. teine meie eesmärk on see, et me tahame, et kõige rohkem lõikaksid kasu WTO kõige vaesemad ja vähem arenenud äh, liikmesriigid. näiteks ähm, tollimaksuvabastus äh, äh, puuviljatoodetele ja kolmas eesmärk on teavitus ja läbipaistvusnõuete jõustamine WTO-s. Nendes küsimustes konsensuse saavutamine on otseselt seotud sellega, mis tee peaks jalge alla võtma WTO pärast Doha ministrite nõukogu meie huvid on väga selged. WTO peab jätkama tööd lahendamata küsimustes probleemid on lahendatavad multilateraalsel tasandil, ainult põllumajandustoetused, reeglid, seadusandlikud küsimused, kuid kõikidele probleemidele tuleb läheneda värskete ideedega, sest vanad lahendused ei ole toonud mitte mingisuguseid tulemusi ja selles kontekstis peavad suured tärkavad majandused näitama ka üles suuremat vastutustunnet paralleelselt peame me tagama selle, et ministrite konverent-, konverents käivitab ka uute probleemide lahendamise protsessi ja et WTO liikmed äh, saaksid aru sellest, kui oluline on äh, probleemide arutamine ka väiksemates huvitatud liikmesriikide gruppides. see on tähtis äh, kui WTO tahab jääda maailma areenil kesksele kohale. härra juhataja, kallid kolleegid, tulev ministrite konverents on väga oluline üritus, see mõjutab otseselt äh, multilateraalset kaubandussüsteemi tulevikus, ma tunnustan kõrgelt senist koostööd teiega, hindan seda, et te olete nii palju huvi selle vastu üles näidanud ja tahan teie delegatsiooniga ka teha väga selgelt tihedat koostööd suur tänu, proua volinik. nüüd läheme edasi siis fraktsioonide nimel kõnelejate juurde ja Rahvapartei nimel saab kaheks minutiks sõna härra Salba Pidega. suur tänu teile, härra president, lugupeetud proua volinik, daamid ja härrad. kõigepealt tahaksin õnnitleda kaasraportööri härra Langet meie väga viljaka koostöö puhul minu õnnitlussõnad lähevad ka volinikule ja tervele meeskonnale, sest et tänu viljakale tööle oleme me jõudnud siis käesolevate tulemusteni. Euroopa Rahvapartei on alati toetanud mitmepoolset lähenemist ja kindlasti on just see õige lähenemine ka Maailma Kaubandusorganisatsiooni kontekstis seda on tõestanud erinevad lepingud, kaubanduslihtsustamisleping ja see on ju aidanud parandada paljude lepingupoolte olukorda. meil on vaja suuremat kaubanduslikku avatust ning suuremat ja paremat majanduse kasvu, nii et, et selle kohta on ka meil selgeid näiteid ministrite konverents, mis leiab aset Nairobis, nagu proua volinik ka ütles, on kindlasti pöördepunktiks ja me panustame kõik sellesse, et see pööre toimuks positiivses suunas. meil on vaja majanduskasvu, on vaja luua töökohti ja seda rohkem kui eales varem. kindlasti ei tohi me unustada ka seda, et mitmepoolne lähenemine peab eksisteerima koos kahepoolsete lepingutega ning mitmepoolsete lepingutega ja piirkondlike lepingutega, sest just nimelt tänu sellistele lepingutele liberaliseeritakse kaubandust üle, üle terve maailma. siin me võime rääkida TTIP-ist või Mercosuri lepingust, kõik sellised lepingud on väga vajalikud Euroopa Liidu kaubanduseesmärkide täitmiseks, sest just nimelt sellised lepingud täiendavad ka Maailma Kaubandusorganisatsiooni tööd nendes valdkondades, kus mitmepoolsus veel oma tulemusi saavutanud ei ole, suur aitäh teile! suur tänu! järgmisena saab sotsiaaldemokraatide nimel sõna kolleeg Lange. härra president, proua volinik, kõigepealt südamest tänu kaasraportöörile Razalbale ma küsin, kas Naiboris, Nairobis tuled kustuvad? kas seal üldse Doha arengukavast räägitakse, Doha voorust räägitakse? ma ei näe, et Doha voor ja WTO e, saaksid edasi areneda ja e, tööprogrammi ka pärast Nairobi aega perioodiks välja töötaksid kui me oma positiivset panust selleks ei anna. Doha on surnud ja meil on vaja nüüd uusi elemente mm, sellesse, eh, kuidas talitada investeeringutega, vääringute spekulatsiooniga ja nii edasi. aga kui nendega tegeleda, siis eh, lõhed aina kasvavad. ikkagi jät-, tegutsegem mitmepoolselt ja eh, Doha vooru hinnakem positiivselt. loomulikult me tahame paindlikkust, tahame rangust, tahame ka et võimalused oleksid ka äh, mitmepoolselt tegutseda, kahepoolselt tegutseda, aga arvestades, millised väljakutsed meil on rände vallas, on selge, et on vaja lahendusi leida ja äh, tärkavatel tormilised arenevatel riik-, majandustel on samuti oma vastutus kanda no.. suur tänu, härra Lange. ja nüüd äh, ECR fraktsiooni nimel härra proua McLarkin. kallid kolleegid, mina arvan, et kaubandus vähendab vaesust, annab, jõustab naisi ja annab võimalusi meie noortele inimestele, me elame üleilmastunud maailmas, meie kodanikud ja tarbijad tahavad, et kaubandusbarjäärid kaoksid. ja sellepärast on väga raske vältida pet-, väljendada, mitte väljendada pettumust selle üle, et WTO tasandil ei ole enne kümnendat ministrite kohtumist saavutatud mitte mingisugust edu. tundub, et tegemist on lihtsalt äh, klubi kokkutulekuga, kus isegi vist ei tehta ühiseid avaldusi pärast Nairobi kohtumist. on selge, et Doha arengukava on läbi kukkunud, aga samas tuleb kuidagi äh, multilateraalsel tasandil ja tegevuskavaga jätkata ja lahendada probleemid. põllumajandusküsimused, nii nagu volinik ütles, on jätkuvalt kõige raskem probleem üldse lahendada kui me räägime rahvusvahelistest kaubanduslepingutest. aga samas tuleb tunnistada, äh, et tohal oli ka teisi ambitsioone, nimelt äh, taheti arenguriikidele lihtsustada juurdepääsu rahvusvahelisele kaubandusturule, anda neile tõelised võimalussed äh, majanduslikuks arenguks selle asemel aga tuleb saavutada edusammud, kus on võimalik kokkulepe saavutada. aga tundub, et äh, seda kõike tehakse nüüd äh, hoopis teistsuguse kokkuleppe raames ja sellepärast on meil vaja uut äh, arengut, elustatud arengut Doha tasandil, mis ei ole seotud mineviku läbikukkumistega ja mis võiks siis rohujuure tasandilt äh, tulla rakendamisele, et WTO-st kujuneks organisatsioon, mis tõesti teenib oma liikmete huve seni äh, peavad osapooled kahepoolsel ja mitmepoolsel tasandil tegevust jätkama. ainult nii saame me tagada majanduskasvu ja töökohad üleilmastunud maailmas Euroopa Liit peab selles kontekstis ära kasutama seda mõju, mis neil on, selleks et me saaksime seda äh, rahvusvahelist agendat, tegevuskava eda-, edendada meie kõigi hüvanguks. suur tänu, äh, proua McClarkin, teil on tõstatatud, tõstatud sini-, tõstetud sinine kaart, äh, härra Kaava. kas te olete valmis vastama härra Kavari küsimusele? jah, härra Kaava. sellisel juhul härra Kaava. suur tänu kas see arutelu ei ole mitte järjekordne näide sellest, kui vähe mõju on Ühendkuningriigil nendes asjades, arvestades seda, et kõik kaubanduslepingud viiakse läbi praegu meie ees istuva proua kaubandusvoliniku poolt. kas see ei näita seda, et mm, brittide mõju maailmas oleks palju suurem, kui me pärast rahvahääletust otsustaksime lahkuda Euroopa Liidust? suur tänu! sõna äh, saab kolmekümneks sekundiks proua Clarkinsele väga originaalse küsimuse peale Briti rahvas otsustab, kas nad usuvad seda, et äh, pigem tuleks jääda Euroopa Liitu või mitte ja see rahvahääletus tuleb väga varsti ja kui me saame tagasi need kaubandusläbirääkimiste õigused, siis me peamegi läbirääkimisi ise, aga eesmärgiks peaks olema see, et kaubanduslepingud ähm, oleksid edukad kõigi jaoks ja igal juhul tuleb neid äh, sõlmida sellisel WTO tasandil. suur tänu, ja nüüd äh, ALDE fraktsiooni nimel saab sõna härra Takula kaheks minutiks, palun. suur tänu äh,, härra juhataja, austatud proua volinik, tõesti, detsembrikuus toimub WTO kümnes ministrite konverents ja see on meie jaoks väga oluline kokkutulemine ja see näitab seda, et kuhu me oleme Doha arenguskavaga tänaseks jõudnud ja, ja kuhu on üldse võimalik sellega liikuda, kas see hakkab rakenduma või ei. me oleme valmis jätkama läbirääkimisi ka pärast seda kohtumist, aga meil on vaja uut äh, hoogu senistel äh, tingimustel läbirääkimised enam ei aita, sest et need ei ole ennast äh, tõestanud. Euroopa Liidus asi ju tegelikult ei ole, meie oleme alati toetanud Doha tegevuskava, arengukava ja oleme võidelnud selle paketi poolt, aga me peaksime saama endale rohkem partnereid. Doha arengukava oleks rahvusvahelise tasandil vaadates väga-väga oluline, sest et see annaks reegleid äh, rahvusvahelise kaubandustegevusele, neid reegleid on hädasti vaja, sest et praegu äh, kahepoolsed kokkulepped ainult killustavad neid reegleid ja arengukava lahendused oleks meie jaoks olulised ka sellepärast, et me saaksime rääkida nendest teemadest, mis on meie jaoks olulised. kui me Doha tasandil ei saavuta tulemusi, tuleb jätkata läbirääkimisi nendest küsimustest, aga üksikult, mitte kõigiga koos ja loomulikult võimalik on seda teha ka üksikul tasandil, aga me peaksime rohkem rääkima sisust, kui pidama lõputuid läbirääkimisi suur tänu ja nüüd äh, kuue fraktsiooni nimel äh, sõna härra Scholzile. proua volinik, president Saksa riigisekretär Mahnik oli väga tige selle üle, et peab enne jõulusid veel Aafrikasse Nairobisse sõitma ministri kümnendale konverentsile. ja jah, ja asi on selge, et seal ei sünni midagi rohkemat kui väike hiir ja süüdi on selles äh, mitte eurooplased OECD, vaid hindud ja brasiillased nii, aga kuuskümmend miljonit eh, pagulast näitavad väga selgelt, kuivõrd eh, ränk on nende vigade hind, mida WTO pärast oma asutamist on teinud. ja eh, rünnatakse neid riike, kes leiavad, et vaja on kaitsta oma elanikkonda ja toita seda ja mitte lubada spekuleerimist toiduainetega Doha vooriga äh, pidanuks äh, vaesusest üle saama, äh, sest vaesus oli see, mis pani terrorismid toime panema üheteistkümnendat septembrit. aga see unustati ära. Nairobis on vaja põhimõtteliselt kurssi muuta, nii eesmärke kui ka mehhanisme rahvusvahelises kaubanduses äh, muuta ja arutada neid reegleid, mitte rohkem ega vähem, sest, sest siin on kaalul mitmepoolne kaubandussüsteem ja Doha tulevik. ma tänan nüüd roheliste nimel kaks ja pool minut, härra Puhner. suur tänu minu fraktsioon on õiglase kaubanduse eest. vastu oleme vaba kaubandusel, me tahame, et oleks mitte selline foorum, vaid vaba foorum, kus nii nõrgad kui ka tugevad partnerid istuvad ühe laua ümber ja otsivad üheskoos lahendusi, millest kõikidel lepingupartneritel kasu on. ÜRO on kindlasti tugev, vabandust, Euroopa Liit on tugev partner, väga mõjukas partner, me ei arva, et maailma kaubanduses äh, mm, keegi tahaks näha nõrka partnerit maailma kaubandusorganisatsioon on öö, äh, kehtestanud eri ja diferentseeritud kohtlemise põhimõtte kõikidele arenguriikidele, et parandada nende juurdepääsu turgudele ja teisalt arendada nende sisemaist majandust ja eksporti. meie parlamendi resolutsiooniga nõuame, et arenguriigid jaotataks teatud kategooriatesse ja need riigid, kellele kohaldatakse meetmeid ja tänu, kelle olukord on paranenud, teistviisi kohelda. see killustab ja selle vastu me oleme resoluutselt. resolutsioon eh, toetab mitmepoolset lähenemisviisi väliskaubanduses ja toetab ka selliseid mõnepoolseid lepinguid nagu TISA meie selleks, et tagada eh, juurdepääs turgudele eh, selle lepinguga meie turgudele, sellest võidavad tugevad riigid ja jäävad kõrvale eh, nõrgad riigid. me pöördume siin komisjoni poole, et palun tuleb vastu tulla arenguriikidele. me oleme teinud mõned muudatusettepanekud oma äh, poolt selleks, et resolutsioon oleks õiglasem ja rohkem tasakaalus ja loodetavasti meie ettepanekud pälvivad toetuse. ma tänan. suur aitäh. härra Buchner, härra Etheridge soovib teile esitada sinise kaardi küsimuse, kas te olete sellega nõus? härra Etheridge, palun. suur tänu, suur aitäh, et nõustute sinise kaardi küsimusega Te rääkisite oma kõne jooksul nõrgemas seisus olevate kaubandus, nõrgemates pooltes kaubandusläbirääkimistes. nüüd, mis puudutab kaubandusblokke, nagu näiteks Euroopa Liidus, kes ju ise annavad ebaõiglasi eeliseid näiteks põllumajandusvaldkonnas omaenda liikmetele, nüüd kui meil oleks õiglasem kaubandus ka arenguriikidega, siis oleks süsteem ju samuti õiglasem Teil on kolmkümmend sekundit vastamiseks. jah, tõsi. selles mõttes on tõsi, et meie oma põllumajandustooteid saame pakkuda tingimustel, mis puuduvad arenguriikides. jah, need mõnepoolsed lepingud, kahepoolsed lepingud tõesti häirivad tõsiselt Eh, arenguriikide põllumajandus, sellega ma olen nõus, aga see ei tähenda, ma olen nõus ülejäänuga, mis te ütlesite. Oma... suur tänu. EFTD nimel on sõna härra Dartmouthil, palun kaks minutit. suur tänu, härra president. vaadakem asju kontekstis Euroopa Liit toimibki nagu protektsionistlik süsteem ja on alati protektsionistlik eh, süsteem ja jääb selleks. ilma Dohata või Dohaga on Euroopa Liit endiselt takistuseks õiglasema kaubanduse teel. Euroopa Liidu protektsionism näiteks toiduainete tööstuses mõjutab otseselt negatiivselt arengumaailma. Euroopa Liidu turud on suletud kas suuremal või vähemal määral põllumajandustoodete impordile ning teiseks, mis on veelgi hullem, Euroopa Liit tegeleb põllumajandustoodangu, üleliigse põllumajandustoodangu dumpinguga ja äh, seda siis maailmaturule, see kõik on täiesti ebaõiglase äh, abisüsteemi äh, tulemus ning see mõjutab negatiivselt neid riike, kus on väga oluline primaarsektor ning kõige vaesemaid inimesi mõjutab see negatiivselt üle terve maailma, see ei ole mingisugune õiglane kaubandus ning pealegi on Euroopa Liidu protektsionismil ka teised negatiivsed tagajärjed, see on äh, kahjulik tegelikult Euroopa Liidu endi äh, tarbijatele, sellepärast et Euroopa Liidu tarbijad peavad maksma Euroopa Liidu äh, üles puutud hindu toiduainete eest professor Patrick Milfred ning tema kolleegid on tõestanud, et Euroop-, et ühend-, et kui me suhtleksime, kui me äh, õiglaselt äh, tegeleksime arenguriikidega, siis väheneks meie elukallidus kaheksa protsendi võrra Ühendkuningriigis. ja see ei puuduta mitte ainult minu kodumaad, vaid tegelikult oleks Euroopa Liidu lagunemine positiivne tervele maailmale ning võib-olla seda peaksime silmas pidama, kui me räägime siin Doha arengust. aitäh! suur tänu, nüüd teil on kolm sinise kaardi küsimust, kas te olete nõus vastama. ma annan sõna aga ainult esimesele, kui teie olete sellega nõus. jah? härra Fjanan. vabandust, aga ma saan anda vaid ühe sinise kaardi küsimuse. nüüd, kas te olete tõesti nii naiivne, et te usute, et Euroopa Liidu eh, abi haihtuks ära, kui Euroopa Liit saab nüüd äkitselt ära kaoks, kas te ei pea võimalikuks, et tegelikult kui kokku liita kõikide liikmesriikide tariifid, siis oleks need tariifid lõppkokkuvõttes kõrgemad. nüüd, kui me vaatame, mis toimub Šveitsis ja Norras, mis ei ole ju liikmesriigid, siis on kõrgemad, kõrgem tariifid ning ühtlasi ka põllumajandusabi on suurem. suur aitäh, võite vastata jah, loomulikult on palju selliseid riike, mis ei ole Euroopa Liidu liikmesriigid, sealhulgas ka Norra ja Šveits, aga jah, kui riigiabi makstakse, eriti põllumajandustoetusi, siis on neid parem ikkagi määrata riiklikul tasandil. ja kui seda tehakse riiklikul tasandil, siis on ka suurem võimalus, et arvestatakse tarbijate huvidega. suur tänu ja pooleteistkümneks minutiks on sõna palun härra Fontuulisel suur tänu. me räägime täna siin Maailma Kaubandusorganisatsioonist ning sellest, kas Maailma Kaubandusorganisatsioon ning sarnased organisatsioonid suudavad päästa maailma vaesusest. tegelikult on need organisatsioonid aga osa probleemist ja peamiseks probleemi, probleemi põhjustajaks. liberaalne majandus on viinud olukorrani, kus sellised riikideülesed organisatsioonid otsustavad, kuid riikide valitsused on ju ainsad, kelle üle teostavad kodanikud ka kontrolli. sellised rahvusvahelised organisatsioonid väidavad nad, nad toovad kasu kodanikele, tegelikult aga toovad nad kasu ainult suurettevõtetele, pealegi on nende tegevus äh, laialt kahjulik. VKE-d suretatakse lihtsalt välja ning kasvavad järjest suurettevõtted, mida soodustab Maailma Kaubandusorganisatsioon. nii et need suurorganisatsioonid ei saa peita oma või varjata oma tegelikku nägu, nad tahavad lihtsalt peale suruda oma otsuseid ja seda nii majanduslikult, sotsiaalselt, ühiskonna kõikides erinevates kihtides, ka näiteks institutsionaalseid reforme, nii et lõppkokkuvõttes ei tohi me järele anda neile, kes teevad otsa peale rahvastele. maailma Kaubandusorganisatsioon ei suuda teha mitte midagi muud positiivset, kui lihtsalt uksed kinni panna. palun, härra Stier härra president, kõigepealt tahaksin ma õnnitleda raportööre väga hea resolutsiooni puhul. liberaliseerimine on väga oluline selleks, et majandus saaks jätkusuutlikult kasvat-, kasvada ning ühtlasi eh, toob see ka kaasa positiivseid tagajärgi arenguriikidele. kaubandus on otseses seoses arenguga laiemalt, seda me nägime juba Doha arengukavas kahe tuhande kolmeteistkümnendal aastal. nii et väga oluline on saavutada arengu eesmärgid just nimelt sellised, mis tugineksid jätkusuutlikul arengul ministrite kohtumine toimub Aafrika kontinendil, Aafrika on meie jaoks väga oluline, me oleme alati öelnud, et meie toetame ikka ja alati mitmepoolset lähenemist, me toetame ka seda, et võib leppida kahepoolseid lepinguid, kui need panustavad kaubandusalasesse avanemisse kindlasti tuleb tuvastada, millised on erinevused vähem arenenud ning tärkava majandusega riikide vahel. tärkava majandusega riigid peavad võtma endale suurema vastutuse kaubandusliku liberaliseerimise osas ning panustama rohkem ka arengueesmärkide saavutamisse. kaubandusabi eh, viies ülemaailmne läbivaatamine on siinkohal just väga tähtis, sest et eh, siin arvestatakse erinevate riikide kaubandusliku äh, võimekusega. kui kaubanduseeskirju muuta, siis võiks see tuua maailma SKT-sse juurde kuuskümmend kaheksa miljardit eurot nii et tuleb julgustada kõiki Maailma Kaubandusorganisatsiooni liikmesriike alla kirjutama sellele lepingule juba enne ministrite kohtumist. suur aitäh, teile on kaks sinise kaardi küsimust esita-, esine, esimene neist härra Rüübihilt. nii et annan sõna vaid ühele sinise kaardi küsimuse esitajale, nii et proua Grabini, vabandan, järgmine kord. kas te olete sinise kaardi küsimusega nõus? hästi, teil on sõna, Paul Rüübik, palun. suur tänu, härra president. tahan kolleeg Stiirilt küsida. Eh, nüüd see kaubanduse lihtsustamine toob äh, arenguriikidele suurema heaolu, aga kaubandusabiprogramm on ka tähtis, eh, on suunata need riikidele, kus praegu pagulaste voog tuleb. kas see on võimalik ka Keenia puhul ja kas tuleb anda kogu toetus eh, riikidele, et nende rahvas jääks ikkagi riigi pinnale ega lahkuks pagulasena? Teil on kolmkümmend sekundit vastamiseks, härra Stier, palun jah, kallis kolleeg, ma olen teiega nõus. see, millest te rääkisite, tegelikult on kaudselt sees juba ka siin resolutsiooni ettepanekus. nii et kui ma ütlesin, et tuleb rõhutada kaubandusabi lihtsustamist, siis pidasingi silmas seda, et tuleb kasutada ära riikide kaubanduslikku võimekust ning võidelda seeläbi vaesuse vastu ning võimaldada inimestel jääda oma kodumaale, et nad ei peaks kuhugi mujale elama minema. suur aitäh ja üks minut palun proua Rodriguez Pinheiro. suur tänu, proua president, proua volinik, ma toetan täielikult resolutsiooni, raportöörid on teinud väga tublit tööd tahan selgelt välja öelda, et Euroopa Liit peab endiselt äh, tegelema mitmepoolse lähenemisega ning peab mängima liidri äh, rolli ka kaubandusläbirääkimistes äh, Maailma Kaubandusorganisatsiooni raames. on jõudnud kätte aeg nõuda organisatsiooni kõikidelt liikmetelt alla kirjutada kaubanduse lihtsustamise lepingule. tuleb nõuda organisatsiooni liikmetelt, et nad tõesti panustaksid Doha arengukavasse, mille tegevus on juba liiga pikale veninud. ja ma olen nõus proua volinikuga, et kindlasti tuleb vähendada ka turumoonutusi, mis tulenevad ekspordiabist ning põllumajandustoetustest. nii et loomulikult peavad kõik riigid võtma endale vastutuse, mis vastab nende arengutasemele ja sama käib ka Maailma Kaubandusorganisatsiooni eh, kohta. ning lõpetuseks, meil on vaja reformida Maailma Kaubandusorganisatsiooni, tuleb suurendada parlamentaarset mõõdet, parandada valitsemist, nii et ei tekiks küsimust, kas sellest organisatsioonist üldse kasu on, aitäh! tänan! palun pidage kõneajast kinni ja nüüd on üheks minutiks sõna härra Henkelil, palun. mu daamid ja härrad, loomulikult oleks kena, kui WTO äh, voor läheks äh, nii tublisti edasi, et meil ei olekski enam vaja kahepoolseid mm, lepinguid, jah, me arutame siin TTIP-i ja CETA-sid ja teisi. aga tahaksin rääkida hoopis järgmisest. miks miks globaliseerumine ja vabakaubandus on meie jaoks niivõrd tähtsad. me ei tohi unustada, et globaliseerumine mitte ainult kaupu ja teenuseid ei too maailma, vaid ka ideid ja väärtusi. ja tänu globaliseerumisele äh, tänapäeval on ka inimõiguste küsimus niivõrd tähtsal kohal päevakorras ja demokraatia ja levib ka globaliseerimise kaudu, on selle tagajärg. nii et me peame WTO-s äh, ka tegelema kaubandusega sellest aspektist, et see on rohkem kui lihtsalt majandus ja heaolu. ma leian, et äh, teisiti ei ole võimalik. suur aitäh teile, härra Henkel kaks sinise kaardi küsimust. esimene neist äh, härra Dartmouthilt ja teine härra Jaanilt. ei, härra Dartmouth, te olete juba sõna võtnud. ja te olete nii esitanud sinise kaardi küsimuse kui ka ühele küsimusele juba vastanud, nii et seega on õiglasem, kui anda sõna härra Jaanile. palun, kas te olete tema küsimusega nõus? palun. härra president, suur tänu. tahaksin esitada järgmise küsimuse kolleegile. kui me võtame kõik need kahepoolsed ja piirkondlikud lepingud, siis kas te ei kui me need kõik kokku paneme, siis kas te ei usuks, et nendest saaks kokku ka ülemaailmne leping, mina küll seda ei usu, aga mida teie arvate? palun, teil on kolmkümmend sekundit vastamiseks. jah, ma olen küll seda meelt, et kui meil oleks ideaalne ülemaailmne leping, siis need kahepoolsed lepingud polekski vaja, aga peab ütlema, et kõigi kahepoolsete lepingute arv kokku on andnud rohkem maailmakaubanduse hüvanguks kui kogu WTO aga samas meie eesmärgiks peab olema WTO-le tagada ülemaailmne edu ja siis meil ei olegi neid kahepoolseid lepinguid rohkem vaja. suur aitäh ja poolteist minutit palun proua Haransova. suur tänu, meil on vaja sellist maailma, kus uksed on lahti meie ettevõtetele ning meil on vaja selleks maailmas vabakaubandust, kui me tahame, et Euroopa Liit oleks tugevas positsioonis, siis me peame toetama kõiki selliseid meetmeid, mis võimaldavad kaotada kaubandustõkked, seda nii Maailma Kaubandusorganisatsiooni sees kui ka sellest väljaspool, viimased neliteist aastat oleme me arutanud Doha küsimusi ja nüüd on aeg liikuda edasi. meil on vaja uut strateegiat, uut nägemust Maailma Kaubandusorganisatsioonile. mida on meil vaja oma eesmärkide saavutamiseks? kõigepealt peame me kuidagi need läbirääkimised lõpule viima nii, et need mitmepool, mitmepoolsed eesmärgid ikkagi edasi liiguksid, Euroopa Liit saab nendes läbirääkimistes kindlasti mängida liidrirolli kuid kindlasti peavad kõik liikmed rohkem panustama sellesse töösse, et läbirääkimiste tulemused ka midagi tähendaksid. et need, need ei jääks alla meie ootustele. järgnevalt peame me töötame välja uue kava selle kohta, kuidas Maailma Kaubandusorganisatsiooni kaubanduskavaga edasi liikuda ja seda mitte tavapärasel viisil. ministrite konverentsil on vaja konkreetseid ja siduvaid eesmärke, kuid lisaks on vaja leida äh, ka laiemad ja ambitsioonikamad eesmärgid Maailma Kaubandusorganisatsioonile tervikuna. Äh, suur tänu ja proua Grapinilt on teile sinise kaarte küsimus, kas te olete nõus sellega? kas te olete nõus sinise kaardi küsimusega? jah. hästi, proua Grapini. suur tänu. ma olen kolleegiga nõus ja olen nõus ka raportööriga, aga tahaksin teada järgmist, kas te usute, et maailmakaubandus organisatsioonil peaks olema teistsugune kaubanduspoliitika selleks, et kui ühinevad äh, võimsad riigid siis ei viiks ebaõiglase konkurentsini, nagu me praegu oleme näinud, kui mängu on astunud Hiina. nii et kas mõned WTO alusdokumendid tuleks äkki läbi vaadata ja me ei räägi siin mitte kvootidest, vaid pigem ikkagi tarbijate kaitsest? suur aitäh, palun kolmkümmend sekundit vastamiseks ja mitte sekunditki rohkem. suur aitäh teie küsimuse eest ja jah, tõepoolest, me oleme jõudnud pöördepunkti Maailma Kaubandusorganisatsioonis ja me ei räägi siin mitte ainult Euroopa Liidust, vaid ikkagi kõikidest kaubandusorganisatsiooni liikmetest. on väga tähtis, et ähm, maailma kaubanduspoliitika tõesti liiguks edasi, ei piisa enam kahepoolsetest või piirkondlikest läbirääkimistest kõikide huvides on ikkagi see, kui meil on ülemaailmsed kaubanduseeskirjad, tänan. suur tänu ja sõna on üheks minutiks proua Sanchez Caldenteil. suur tänu, härra president, Doha arenguvoorus on pidanud hakkama saama väga suurte väljakutsetega mitme Ehm, poolne tee ei ole kindlasti õige, sest et rikkad riigid sure, suruvad ennast ikka lõppkokkuvõttes teistele peale. meil on vaja selliseid kokkuleppeid, mis tooksid kasule, kasu kõigile, eriti neile, kes on kõige ebasoodsamas seisus ja asuvad lõuna poolkarela. meil on väga palju erinevaid kaubanduslepinguid, TTIP ja nii edasi aga see on lihtsalt võimsate riikide vaheline kokkulepe Nairobis tuleb leida demokraatlik raamistik kaubandusele, mis võimaldaks kõlada lasta kõikidel erinevatel häältel. meil peab olema selline WTO, mis aitab välja tulla kliimamuutusest, vaesusest ja meie suurtest väljakutsetest. WTO ei tohiks olla koht, kus lihtsalt tallatakse jalge alla inimõigused ning keskkonnaeesmärgid suur aitäh ja nüüd on sõna üheks minutiks proua Began, palun. suur tänu, härra juhataja. Nairobi konverentsil on kaalul multilateraalse süsteemi tulevik ja mitte midagi vähemat. süsteem, kus Euroopa Liit ja USA ja, äh, TTIP, TISA ja muude lepingutega lämmatavad äh, süsteemi äh, me ei saa aru sellest, et kui multilateraalne süsteem ennast ei tõesta, tuleb seda reformida ja mitte teda jalge alla trampida, me peame keskenduma kõige vaesematele riikidele ja öö, mööduma üldse sellest arenenud ja arenemata riikide süsteemist. Hiina näiteks saadab täna oma kosmonaute juba kuule, aga sellegipoolest on lahterdatud arenguriikide sekka me peame aitama kõige vaesemaid ja, ja pakkuma neile toetusi. tuleb leida kokkulepe ka päritolumärgistuse osas, need on asjad, mis on kõige parem lahendada rahvusvahelisel tasandil ja sellepärast tuleb Nairobis meid saata edu TTIP ja TISA, kui me need vastu võtame, siis me oleme küll kõvasti lüüa saanud suur tänu ja kaheks minutiks saab sõna kolleeg Fississa Exhela suur tänu, härra president, lugupeetud proua Volink, ma tahaksin eelkõige õnnitleda kolleegi Pablo Salvat ning Bernd Langet selle olulise resolutsiooni puhul, kus peegelduvad Euroopa Parlamendi seisukohad detsembris Keenias toimuva ministrite kohtumise eel me oleme astunud edasi olulise sammu dünaamilisema ning integreerituma kaubandussüsteemi teel, võetakse arvesse seda, et nii vähem arenenud riigid kui ka üleminekuperioodis olevad riigid saaksid kasutada kaubandust ikkagi selleks, et panustada oma riigi arengusse. me oleme näinud, et on suur huvi kaubandusläbirääkimistes kasutada just nimelt mitmepoolset lähenemist, kahepoolsetele ja piirkondlikele läbirääkimistele. nii et süsteem töötab, maailma kaubandus on muutunud ja kindlasti toimuvad need muutused ka järgnevatel aastatel. meil on nüüd uuem, avatum süsteem, kus on osa ka üleminekuriikidel, mis on erilises olukorras ja sellega tuleb samuti arvestada, me peame kasutama võimalikult hästi ära kaubanduse pakutavaid võimalusi, see tähendab, et meil on vaja ka struktu-, struktuurset kaubandusorganisatsiooni reforme, mis võimaldaksid kaubanduspoliitikat töötada välja õiglasemalt, et me arvestaksime VKE-dega, mikroettevõtetega ning innovaatiliste idufirmadega, väga oluline on kaotada ära ka kaubandustõkked eh, näiteks taastuvenergia sektoris, mis on üks näide väga innovaatilistest sektoritest ja seega panustaksime, annaksime uut hoogu sellisele sektorile, kus eh, luuakse väga palju uusi töökohti. suur tänu ja nüüd pooleteiseks minutiks saab sõna härra Martin suur tänu, härra juhataja, nii nagu proua volinik ka ise ütles, on väga oluline see sümbol, mille Nairobi välja saadab, nimelt esimest korda toimub see kohtumine Aafrika pinnal ja see on äh, meie jaoks võimalus tegelikult Doha arengukava tuua rööbastele tagasi ja rõhutada nii palju kui võimalik just nimelt arengupoliitika küsimusi ministrite konverentsi raames. kõigepealt ma loodan, et Euroopa Liit toetab eri äh, kohtlemise jätkamist ja et see ministrite konverentsil tõstetakse üheks põhiteemaks. kõige rohkem tuleb toetada kõige vähem arenenud riike selleks, et nad saaksid kasu lõigata kaubanduse avanemisest ja nagu ka teised on öelnud, me peaksime kõik tervitama seda, et kaubandusvõimaldamislepingud on alla kirjutatud, äh, on allakirjastamisel, loodetavasti ka alla kirjutatakse enne kohtumist, ma tean, et proua volinik sellega tegeleb, äh, lihtne see ülesanne ei ole, aga sümbol oleks oluline. härra Rüübich tõstatas äh, järgmise küsimuse nimelt, et liikmesriigid peaksid täitma oma kohustusi, mille nad on võtnud abikaubanduse eest äh, programmi raames. Glen Eaglesis äh, langetatud kokkulepped tuleb rakendada, aga liikmesriigid ei ole seda teinud ja neile tuleb survet avaldada. ja lõpetuseks äh, WTO ministrite nõukogu, ministrite konverentsi teemaks see küll ei ole, aga ma siiski tahaksin tänada volinikku selle eest, et mis positsioonid te võtsite TRIPS nõukogus äh, Ehm, vähem arenenud riikidele saadetavate ravimite alaste soodustuste osas, see on väga oluline samm ja seisukoht, mis te võtsite selleks, et tagada ravimite vedu ka vaesematesse riikidesse suur tänu, härra Valesha saab järgmisena sõna. suur tänu, härra juhataja, minu meelest see resolutsioon on väga õigesti ajastatud, see näitab, et Euroopa Liidul Euroopa Liit on pühendunud Doha äh, arengukava eesmärkide edendamisele, õiglane kaubandus kõigile, kuid see kõik eeldab struktuurset reformi WTO-s ja loodetavasti see reform panustab ka paremale ja avatumale kaubandussüsteemile, mis ei oleks nii diskrimineeriv ja et selle aluseks oleks ühtsed ja jagatud reeglid. mina arvan, et muutused on vajalikud, mina arvan, et äh, WTO süsteemi tuleb muuta selleks, et see vastaks paremini reaalsusele, vastaks tegelikele probleemidele. ta peab suutma paremini täita oma, oma rolli VKE-de ja mikroettevõtete toetusel ja loomulikult äh, peab ta toetama ka novaatorlikke mm, äh, startup ettevõtteid, äh, idufirmasid. aga ma loodan, et ei kao fookusest arengu ja vähem arenenud riigid. tuleb leida konkreetsed definitsioonid madala sissetulekuga riikide ja tärkavate majanduste jaoks see aitaks lahendada ikka ja jälle esile kerkiva probleemi Hiinaga WTO süsteemis ja lõpetuseks ma tahaksin rõhutada seda, et äh, meie eesmärgiks peaks olema jätkusuutlik majanduskasv ja areng. seda aga kaubanduspoliitika liberaliseerimise läbi. seega ma toetan täiesti seda resolutsiooni ja ma arvan, et äh, sellest oleks kasu kõikidele WTO reegli, äh, liikmetele suur tänu, härra Valesa, järgmisena saab sõna kolleeg Tanti. suur tänu, härra juhataja. proua volinik, kallid kolleegid. WTO ministrite konverentsil, mis on Dohas ees, vabandust, Nairobis ees, peab Euroopa Liit taas kinnitama oma pühendumist multilateraalsele arengukavale ja peab toetama WTO äh, reformi Euroopa peab andma endast kõik selleks, et sõlmitaks äh, olulised äh, mitmepoolsed kokkulepped, mis praegu on ootel. aga Euroopa Liidu kaubanduspoliitika peamine eesmärk peab olema multilateraalse äh, kokkulepete süsteemi loomine, mis peaks olema aluseks õiglasemale üleilmastumisele ja vastu tuleks võtta kaubandussoodustus lep-, soo-, kaubandust soodustavad lepingud ja Euroopa Liit praegu suundub Nairobis hästi ettevalmistunult. selle lähenemise eesmärgiks on novaatorlik äh, lähenemine vähem arenenud ja arenguriikide suunas. see lähenemine peaks andma nendele riikidele võimaluse ise valida, millal nad lepinguid rakendavad. Nairobis peab välja kujunema selge strateegia, millega toetakse mitmepoolset kaubandust suur tänu, sõna saab kolleeg Fjellner. suur tänu, härra juhataja, proua volinik, vabakaubandus äh, on võib-olla kõige olulisem vahend, millega võidelda vaesuse vastu ja millega tek-, äh, soodustada majanduskasvu ja rikkuse arengut. me oleme kümme aastat nüüd rakendanud Doha arengukava, aga selle, see ei ole ennast tõestanud ja sellepärast on oluline, et me pikemas perspektiivis peaksime tagama Nairobis mingisugusegi edu praegu see ei ole sugugi selge, teatud eesmärgid tuleb täita, kõigepealt me peame tagama selle, et arengukava teeniks ülemaailmset kaubandust stabiilne ja turvaline strateegia on maailma kaubanduse jaoks oluline. teine eesmärk on, me peame võitlema selle eest, et lüüaks kord majja kõikvõimalike reeglite äh, seas, neid reegleid on väga palju ja nendes lihtsalt inimene eksib ära. ja kord tuleb majja lüüa selleks, et ei tekiks eh, ka tulevikus sellist segadust, nagu on meil praegu. ja WTO peab mõistma, et kaalul on praegu nende usaldusväärsus läbirääkimised, partnerlusläbirääkimised ja selles osas ei ole asjad sugugi selged. ja on seega väga oluline, et äh, meid saadaks edu, et me saaks lahendada need probleemid ja nii, nagu ka proua volinik, rõhutan mina seda, et on terve rida olulisi küsimusi, kuid nende seas kõige olulisem on see, et see kaos lõpeks. me peame tagama selle, et midagi ei toimuks sektoripõhistel aruteludel. näiteks äh, vabakaubanduse leping lepingud üld, üldiselt parlament ja komisjon võiksid siin suure töö ära teha ja, ja tolli äh, kokkulepped täpselt samamoodi. suur tänu, härra Fjellner. Teile on esitatud ka sinine kaart härra Ferreira nimelt, ka olete valmis vastama sellele, härra Fjellner? olete härra Ferreira sinise kaardi küsimusele valmis vastama, jah? härra Ferreira, palun suur tänu, äh, härra juhataja. härra Fjellner nii nagu ikka siin äh, kummarduse vabakaubandus Jumalale, nii, aga mis te arvate siis sellest, et äh, vähem arenenud riigid, näiteks AKV riigid on äh, võidelnud kogu hingest vabakaubanduslepingute vastu, nende EPA-de vastu, kui need on teie meelest nii positiivsed nende riikidele, miks nad on endast kõik andnud, et nendele sõrad vastu ajada? miks arenenud riigid, tööstusriigid, kes on praegu tööstus kommunistliku arengufaasi jõudnud oma protektsionistliku poliitikaga, suruvad nüüd peale teistsuguseid ähm, poliitikaid. kui see nii oleks, ütleb härra Fjellner, siis ma oleks võib-olla teiega nõus, aga tegelikult on nii, et enamus AKV riikidest on äh, teel valmis äh, leppima partnerluslepingutega Euroopa Liidus. see on fakt ja vabakaubanduse tulemusena on tulemuseks see, et äärmuslikus vaesuses elab vähem inimesi täna maailmas kui kunagi varem ja seda mitte tänu nendele kommunistlikele ideedele, mida rakendate teie, vaid vabale kaubandusele, mitte millelegi muule. suur tänu. üheks minutiks jääb sõna kolleeg Moska. suur tänu, härra juhataja. ka mina tahaksin tänada raportööre sest et see resolutsioon avaldab äh, väga jõuliselt, äh, kuid realistlikult seda ootust, et lõpuks ometigi saaksime ülemaailmsel tasandil midagi ette võtta nendele ühistele probleemidele, millega me oleme silmitsi. on väga suuri erinevusi selles osas, kuidas me läheneme üleilmastumisele, üleilmastumisel on ka kurjem nägu, nii nagu äh, viimastel päevadel me valusalt tunda oleme saanud ja sellepärast ongi Nairobi nii oluline, see on võimalis, võimalus tuua välja üleilmastumise positiivne pool. üleilmastumine, kus multilateraalne süsteem saab toetust, mille eesmärgiks on õiglaste ja kaasavate reeglite rakendamine, kus arvestatakse vähem arenenud riikide vajaduste ja soovidega kus keskendutakse majanduskasvule, aga ka sotsiaalsetele aspektidele ja inimarengule laiemas mõttes ja sellepärast ma loodan, et uuendatud WTO, taas hoogu saanud WTO hakkab äh, suunduma õiges suunas. suur tänu, järgmisena saab kaheks sõna, minutiks sõna härra Venta. suur tänu, härra juhataja, austatud härra, proua volinik nii nagu te ütlesite, kokku on tulemas WTO kümnes ministrite konverents Aafrika mandril esimest korda ajaloos. Doha mm, äh, deklaratsioon rõhutab seda, millised on kaubanduse ja arengupoliitika vahelised seosed ja arenguriikide huvid peavad nüüd ka läbirääkimisel jääma keskmesse. kaks kolmandikku WTO liikmesriikidest on arenguriigid kaubandustõkete eemaldamine ja uute tõkete vastu võitlemine suunab meid kõiki jätkusuutliku kasvu suunas ja kui äh, rakendataks äh, Doha arengukava eesmärke, siis võiks äh, kaheksakümmend kuni kolmsada miljardit tuua maailma majandusse juurde sellega ja sellest oleks juba suur asi arenguriikides vaesuse väljajuunimiseks. ja praegusel arengu praeguses arenguvoorus siis peaksid kõik riigid näitama üles suuremat vastutustunnet oma sammude suunas, osas tagamaks selle, et kõik riigid, ka areng, et arenenud riigid võtaksid oma kohustuse kanda. ja kaubandust tuleks toetada ka lõuna-lõuna suunal teljel, eriti põllumajanduses, see telg peaks kujunema reaalsemaks siis, kui vähendatakse ja muudetakse ümber tollirežiim. ja see aitaks tegelikke inimesi tegelikus elus Euroopa Liit peab andma endast kõik, et meid saadab Nairobis edu. suur tänu, Silva Pereira, palun järgmisena. ma tänan, härra president. volinik Malmström ütles meile, et vähem kui üks kuu on jäänud WTO kümnenda ministrite konverentsini, aga me peame mõistma, et ettevalmistustöö ei ole sugugi rahuldav olnud Äh, ega tarvitse tagada edu Nairobis. ei kahepoolsed ega piirkondlikud agendad ei saa äh, asendada tasakaalus üleilmset agendat. see on ju mitmepoolne kohtumine ja ei saavutata seal edu, kui ei looda Eh, tugevaid, õigeid liitlassuhteid juba ettevalmistustöö käigus selleks, et paremini koondada tähelepanu arengule ja kaubandust suunata õigele suunas. minu küsimus volinikule, mida komisjon praegu teeb ja mida ta veel ära teeb enne Nairobit selleks, et tõesti korralikud liitlassuhted, eh, alliansid luua, et meil oleks sellel ministrite konverentsil ka edu? suur tänu sellega me oleme e, kõnelejate nimekirjaga ühele poole saanud ja nüüd on meil vaba mikrofon. kaheksa e, saadikut on sõna soovinud ja nüüd ma kasutan seda juba ära proovitud meetodit. E, üks kõneleja igast fraktsioonist, härra Rüübik esimesena. ma tänan, härra president. me näeme, et see arutelu on väga vajalik sest meil on tegemist digitaalajastuga, jah, maailm kasvab kokku ja me arutame eh, seda kõike, eh, maailm on dramaatiliselt muutunud ja kaubandusabi Aid for Trade peab aitama VKE-sid eh, ja FIE-sid ja neid, kes kibedas vaesuses elavad. Need on kõige tähtsamad küsimused ja on vaja ennekõike võidelda korruptsiooni vastu, sest paljudes kohtades tollide administreerimine eh, takistab kaubavahetust ja väga tähtis on ka, et me hoolitseksime selle eest, et inimestel oleks piisavalt toitu. kümme miljardit inimest Äh, on vaja aastal kaks tuhat viiskümmend meil toiduga varustada, nii et kaubandusabi, aid for trade ja põllumajanduspakett, need on hädavajalikud asjad. ¿eh? suur tänu. härra Caputo. <clears throat> suur tänu. Doha voor ja pikk ettevalmistustöö on näinud, kui raske on leida tasakaalu WTO liikmetel selleks, et kaubanduspoliitika eesmärke saavutada ja anda vajalikku abi arenguriikidele samal ajal. jah, nende kahe reaalsuse vahel on küll võimalik silde, sildasid luua, aga need on väga haprad ja Euroopa Liit peab kogu protsessi juhtima eesmärgiga äh, kõrvaldada praeguse tasakaalu nihked süsteemis. meil on multilateraalsed reeglid kaubavahetuses ja ei saa ainult kahepoolseid asju reguleerida, ehkki seegi on mõnikord kasulik. jah, läbirääkimised käivad, meil on vaja vaadata ka Marrakechi lepingu artiklit kakskümmend, kus räägitakse vajadusest äh, ka rõhku panna äh, maapiirkondade arengule, keskkonnale. meil on vaja jätkusuutlikku arengut ja meil on vaja vähendada kaubanduskulusid ja suurendada läbipaistvust. härra Marjas, üks minut. suur tänu. majanduskasvu agenda Dohas on seadnud eesmärgiks äh, edendada majanduspoolt, aga meil on vaja, et kaubavahetus oleks õiglane ja kaoksid tasakaalu nihked maailma kaubandussüsteemis. tähtis on, et kaubandus liberaliseeri-, liberaliseeruks täiel määral, aga samas tänu sellele vähenevad töökohad, tekivad majanduskriisid, põllumehed kannatavad. WTO-l jääb vajaka ka eh, demokraatiast ja kindlasti on oma roll olnud ka fiskaalmajanduskriisil. meil on vaja rohkem tasakaalus majandusreeglid, mis rohkem toetaksid sotsiaalset õiglust. igal riigil peab olema jah, suveräänne õigus valida oma majandusele lähenemisviis, mis tema õigeks peab. aga tähtis on ka tagada, et äh, tulu, mis tõuseb kaubandusest, oleks paremini jaotatud. härra Jakovtšitš. gospođo povjerenice, svjetska trgovina mora postati instrument. suur tänu, proua volinik. maailmakaubandusest peab saama majanduskasvu ja arengu instrument. sellest peab saama eh, instrument, millega rikkamad aitame vaesemaid. Eh, on vaja ka lihtsustada kaubandust ja mitte ainult anda humanitaarabi, kas pole parem, kui öö, eh, arenguriikide majandused, põllumajandus öö, saab toetust sellest, kui me õpetame neid, selle asemel, et neile kala anda, me õpetame neid kala püüdma nii-öelda. meil ei ole piisavaid rahasummasid, et lõputult humanitaarabiga toetada, meil on vaja aidata neid õpp- ja õpetada ise ennast toiduga varustama. nii me aitame ju iseennast samuti, sest vastasel korral me ei suuda eh, kümmet miljardit planeedi elanikku toita. ma tänan. suur tänu, lugupeetud parlamendisaadikud, te teate väga hästi, et Bali ja Maailma Kaubandusorganisatsiooni edu tuleb vaid kõige haavatavamate inimeste arvelt, me räägime siin äh, töölisklassidest ja äh, põlluharijatest, paljud teist siin on juba öelnud, et olukord on selline, et mida rahvusvahelisem on kaubandus, mida rohkem vabakaubandust, seda rohkem on ka vaeseid inimesi maailmas ning seda rohkem koondub rikkus ikka ühtede samade inimeste äh, kätesse. kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta ministrite äh, kohtumisel Cancunis sooritas enu, enesetapu üks põlluharija sellepärast, et juhtida tähelepanu sellele, millise tragöödia toob endaga kaasa see, et kaob ära lihtsalt ähm, põllumajanduslik, äh, põllumajandus kohalikul tasandil. Te räägite siin ka sellest, et ma, et meie ühise põllumajanduspoliitika reform vastab kaubandusorganisatsiooni soovidele. tegelikult me oleme ka näinud, et Euroopa Liidus on ära kadunud võimalus väga paljudele inimestele põldu harida, nii et see näitab küll täiesti vastupidast. suur tänu, sellega on vaba mikrofon ka läbi. ja nüüd sõna volinik Malmströmil. suur tänu, president, lugupeetud parlamendisaadikud ma tänan selle mõttevahetuse eest ja suur tänu ka meie kahele raportöörile, härra Salbale, härra Langele tehtu eest ehkki tundub, et on ka mõningad vastuhääled, samas tun-, tunda, et väga laiapõhjaliselt toetatakse teie resolutsiooni, aitäh teile. meie komisjonis oleme väga pühendunud multilateraalsele süsteemile. me teeme kõik, mis meie võimuses selleks, et elustada WTO-d, sest jah, tõesti, meil on vaja rahvusvahelist foorumit, kus me kehtestame rahvusvahelised eeskirjad, mida pea kõik maailma riigid hakkavad siis järgima, eh, peab, kõik maailma riigid kuuluvad WTO-s sada kuuskümmend üks ja arv aina kasvab. meil on vaja jah, eh, kõigele selle pühenduda ja kõigepealt saavutada tulemused Nairobis seda kutsutakse Doha arengukavaks, ärgem unustagem seda sõna areng. ja kõik jõupingutused komisjoni poolt jah, on sellele suunatud ja jah, härra Ferreira, me toetame ka äh, allianside loomise nimel AKV riigid näiteks, tahame nendest näha liitlasi ja vaadata, kuidas üheskoos tegutseda. tähtis on, et kõige kaitsetumad, kõige vaesemad maailma riigid saaksid kasu sellest lepingust ja sellepärast tõesti me vaatame ekspordi küsimusi, eh, põllumajandusekspordi subsiidiumide teema on laual, see kahjustavad väga vaest maailma, käsitleme ka arenguküsimusi nagu kvoodivabadus, eh, päritolureeglid, teenused, puuvill, eh, läbipaistvus süsteemis peab samuti tugevnema. see ei ole kõik lihtne. on väga palju erimeelsusi, nii et me töötame praegu palehigis Genfis ja tahan kolleegidele öelda, kes juba ukipist on nüüd lahkunud siit saalist, kakskümmend kaheksa riiki räägivad ühel häälel. nii me teeme WTO-s ja loomulikult meil on sellega tugev hoob käes, aga sellest ei piisa, sest sada kuuskümmend üks riiki on WTO-s. nii et tuleb edasi liikuda, jah, võib olla erimeelt sellest, kuivõrd eh, palju me oleme reforminud oma ÜPP-d, aga eh, samas Euroopa Liit on maailma suurim põllumajandussaaduste eksport ja eh, Eh, vaesematesse riikidesse ekspordisubsiidiume meil täna enam ei ole, nii et sellepärast me seisame ka selle eest Nairobis koos Brasiiliaga, et põllumajandussubsiidiumid kaoksid. me töötame veel kolm nädalat kõvasti ja tagame, et saavutaksime tulemuse Nairobis, aga me ei ole veel pärale jõudnud selles ettevalmistustöös. jah, ja me tõesti üritame kokkuleppele jõuda Nairobis ja edasi minna. härra Fjellner, jah, ka Eh, kaubanduse lihtsustamine on hõlmatud ja kaubandusabi, aid for trade ja roheline majanduskasv. ka TISAga tahaks edasi liikuda, aga see on juba paralleelne tegevus, mitte Nairobis me ei tegele sellega. ja me tahame regulaarselt Euroopa Parlamendi delegatsiooniga kohtuda, kes tuleb ka kohale Nairobisse, nagu ma tean, ja ma usun, et pärast jõulusid me arutame seda eh, juba edasi ja et siis on meil ka juba mõned järeldused olemas ja kindlasti ei kuku midagi läbi Euroopa Liidu süül. suur tänu. ma olen saanud resolutsiooni projekti selle arutelu kokkuvõtmiseks ja nüüd on arutelu lõpule jõudnud ja hääletus toimub neljapäeval, kahekümne viiendal novembril.